tere hommikust, lugupeetud kolleegid. tänane koosolek on tänasega alanud ja esimeseks päevakorrapunktiks on Vincent Pioni raport Vahemere Liidu kohta ja raportööril on nüüd sõna neljaks minutiks, palun voudrais commencer par remercier euh, alustan sellest, et ma tänaksin südamest kõiki neid kolleege, kes osalesid selle raporti koostamises. E, väga suuresti on tegemist siin kollektiivse jõupingutusega. me jõudsime kompromissidele, ilma et me strateegilist visiooni, mis seostub selle raportiga, e, seostub, oleks kuidagimoodi kahjustatud ning ma tahaksin eh, tänada härra Vaikelit, eh, Aldest, eh, proua Flootret ja siis ITRE-st inimesi, kes aitasid seda raportit koostada. oluline selle raporti puhul on see, et me suudaksime edastada sõnust, sõnumi sellest, kuivõrd oluline strateegilisest seisukohast on see koostöö Euroopa jaoks. ei, asi ei ole ainult selles, et ehm, Vahemere lõunapoolne piirkond meid huvitab, vaid kui meil on vaja just nimelt kriisi ajal ehm, pikaajalist arengut, kui me tahame ehm, multipolaarset maailma, siis meil on vaja neid, kes jäävad meist lõuna poole ning eh, sellest seisukohast lähtudes peame meie võtma endale kohustusi Vahemere Liidu eh, loomiseks, selleks, et tagada mm, heaolu selle eh, ri-, selles piirkonnas. tegemist on ühise huviga, mis võimaldab meil teha koostööd me ju teame, et majanduslikult, demograafiliselt ja geopoliitiliselt on meie jaoks väga palju kaalul, tegemist on majanduslike väljakutsetega ja et kõigest nendest probleemidest üle saada, peame me töötama Vahemere lõunakalda riikidega aga tegemist on siin ka kultuurilise aspektiga, sest me teame, et parlamendid on eh, näinud vaeva, et eh, tegeleda eh, kogu selle problemaatikaga, me oleme käsitlenud konflikte, mis on lõunas ning me oleme öelnud, et Vahemere Liidu loomine tähendab väga paljusid konkreetseid projekte, see on eh, terve protsess, mis on oluline ka selles mõttes, et tuuakse kokku Iisrael ja Palestiina, mis tundub olevat kõige parem viis selle konflikti lahendamiseks. me ei saa muidugi loota seda, et kõik eh, eesmärgid ühe korraga eh, ellu viidaks, me peame vaatama, milline on meie eesmärkide hierarhia. Ah, ma loodan, et, et eh, teine tippkohtumine, mis toimub juunikuus Barcelonas, saadab Äh, väga äh, tugeva sõnumi ja meie saadame neile äh, tugeva sõnumi selles osas, et inimesed peaksid võtma vastutuse ja hakkama tegutsema. meie oleme mm, välja toonud nagu tegevussuunad takistusi meie teel on palju, kõigepealt majandus- ja rahandustingimused ning sellepärast eh, olekski vaja, et Euroopa Liit võtaks endale majand-, eh, rahalisi kohustusi ja seda nõuab eh, parlament. kuni aastani kolmteist selles finantsperspektiivis on seda tehtud, aga nüüd me peame vaatama järgmist finantsperspektiivi ning selles peab olema väga tõsine mm, pühendumus, rahaline pühendumus kuue eh, projekti eh, rahastamiseks. me peame parandama eh, keskkonna olukorda, me peame tagama regionaalse integratsiooni ja olemas on ka uued poliitilised tingimused lisaks majandustingimustele. me peame mõtlema eh, pärandi eh, säilitamisele, haridusele, inimõigustele. Euroopal on vaja pikemaajalist ja laiemat eh, vaadet kogu sellele temaatikale, eriti kriisi ajal. suur tänu ja nüüd me anname sõna volinikule. suur tänu, härra president. lugupeetud härra president, lugupeetud äh, daamid ja härrad ja mul on äh, suur au tutvuda Vincent Mignoni poolt koostatud Vahemere Liidu raportiga, see parlamendi väärtuslik panus on väga õigeaegne, kuna ta rõhutab mõningaid põhiküsimusi äh,, mis seisavad Vahemere liini äh,, liidu ees eelolevatel nädalatel ja muuseas, härra Pignon äh,, ma igati toetan seda, et te tõite selle raporti arutusele äh, arvestades seda, et Lissaboni leping on jõustunud, on Euroopa Liidul nüüd tõhusam ja sidusam institutsiooniline identiteet ja mandaat eh, tegutseda maailma areenil tulemuslikumalt. samal ajal äh, enamik Vahemere riike ja nende valitsused on võtnud sihile eh, auahned tegevuskavad ja reformid ja muutumas on ka suhted Euroopa Liidu ja tema Vahemere äärsete naabrite vahel asalt, alates kahe tuhande neljandast aastast on tugevnenud poliitilised kontaktid. ka kaubavahetus on mitmekordistunud ja selle soodustamiseks on olnud äh, liberaliseerimine ja äh, regulatiivtegevuse konvergentsi. Äh, Euroopa Liit on võtnud arvesse oma partnerite reformivajadust ja mastaape ning äh, tema abi on oluliselt suurenenud. seda me oleme saavutanud kahepoolsete suhete abil, kuid Vahemere piirkonnas äh, on riikidega loodud väga laiaulatuslik kahepoolsete suhete võrk ja Vahemere riikide äh, riikide tegevuses tuleks tugevdada lõuna-lõunasuunalist integratsiooni ning tõelise majanduspiirkonna loomist piirkondlik integratsioon annab omapoolse tähtsa panuse koos riiklike reformidega investeeringute ja kasvu suurendamise, vähendades lõhet Euroopa Liidu ja tema Vahemere naaberriikide vahel ja koos sellega tagades suurema konvergentsi meie ühiste väärtuste ümber ja meie demokraatlike tavade ümber. Lõuna-lõunasuunaline integratsioon ja piirkonnasisesed integratsiooniprojektid, nagu näiteks Agadiri vabakaubandusleping äh, on võtmetähtsusega viie miljoni töökoha loomisel, mille järgi vajadus tekib igal aastal, arvestades pealekasvava noore põlvkonna vajadusi. Äh, Vahemere Liidu loomine Pariisis äh, aastal kaks tuhat kaheksa on andnud uue stiimuli e-, Euroopa Liidu Vahemere partnerlusele ja tõstnud mõlema poole osadust ja ühist vastustust aitab keskenduda konkreetsematele projektidele ja on loodud ka tehniline sekretariaat, mis edendab äh, piirkondliku integratsiooni ja investeeringuid. nagu me teame äh,, selle käivitamine on aeglustunud äh, pingete eskaleerimise tõttu Lähis-Idas, äh, kuid on saavutatud ka edu äh, ja arvestades läbirääkimisi Palestiina ametivõimude ja Iisraeli vahel, on nüüd võimalik loota, et poliitiline olukord selles piirkonnas äh, hakkab rohkem soodustama koostööd tulevikus. arvestades suuri ülemaailmseid väljakutseid, majanduslikku ja finantskriisi näiteks, kliimamuutusi ja energiajulgeoleku vajadust, Vahemere Liit peab tegelema ka poliitilise olukorraga Lähis-Idas, käivitama Äh, liidu sekretäriaadi töö ning äh, tegema kokkuvõtteid äh, partnerlusest juulis, mis on käivitunud juulis kaks tuhat kaheksa. tuleb arvestada ka seda, et meie poliitilised ülesanded ja tahe on suunatud sellele, et luua Vahemere piirkonnas rahu ja heaolu piirkond. selle saavutamiseks peaksid partnerid keskenduma ka liidu tulevastele arengutele ja sellele, mida on võimalik reaalselt saavutada läbi projektide, töökohtade loomise, majanduskasvu. Vahemere piirkond äh, on väga dünaamilise noore põlvkonna äh, kasvuala, kes ootab uusi töökohti ja võimalusi. noored nõuavad suuremat vastutust ja demokraatlikku esindatust, paremat haridust, liikumisvabadust, õppimisvabadust. Äh, nende vajadus ei ole alati lihtne rahuldada, kuid lõppkokkuvõttes nad peaksid saama kasu meie kollektiivsetest jõupingutustest. kui me käivitame praktilised projektid, mis tagavad juurdepääsu veele, toiduainetele ja energiale, äh, tõhustame kodanikukaitsevõimekust, siis me täidame meie inimeste huve Eh, Vahemere Liit on suunatud inimestele, ettevõtjatele, vabaühendustele, ülikoolidele ja eelkõige noortele, eh, kes on kodanikuühiskonna esirinnas ja juhivad meie majandusarengut. kodanike parem kaasamine ja hõivamine eh, on oluline ka valitud esindajate hõivamiseks. seetõttu komisjon on veendunud, et tugev parlamentaarne mõõde tugevdab äh, partnerluse legitiimsust. Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee rolli tuleks veelgi tugevdada ning selle tööd paremini kooskõlastada äh, selle partnerluse osalevate teiste osapooltega me kõik soovime, et Vahemere liik toimiks ja funktsioneeriks ja me teame, et eh, selle tõhusust hinnatakse konkreetsete projektide täitmise abil, eh, näiteks merekiirteed, eh, sadamarajatised, mida Euroopa Liit vajab, või siis päikeseenergia kasutamise kavad, on just need valdkonnad, kus on potentsiaalselt võimalik investeerida, luua töökohti ja suurendada kaubandussuhteid. kui me tahame neid võimalusi ära kasutada, siis me vajame ka erasektori osalemist ja suuremate institutsioonide kaasamist ja selleks on meil vaja ühte katalüsaatorit, Vahemere Liidu sekretariaati. mitme kuu tõsise töö tagajärjel meil lõpuks õnnestus vastu võtta sekretariaadi statuut, nimetada peasekretär ja heaks kiita ka äh, ajutine eelarve sekretäriaadi tegevuseks. meie suhete keskmes Vahemere riikidega on soov tugevdada julgeolekut, kasvu ja stabiilsust selles piirkonnas. kuid samas on süvenenud veendumus, et me osaleme veelgi ambitsioonikamas projektis nimelt üles ehitama sellist piirkonda, kus valitseb rahu ja meie ühised eesmärgid ning väärtused ja ma usun, et koos Europarlamendi ja äh, Vahemere Liidu rahvusparlamentiga, äh, parlamentidega ja meie partneritega ja ka Vahemere piirkonna parlamendi assamblee abil me suudame seda väljakutset täita, tänan. suur tänu, härra volinik ja nüüd saab sõna kolla äh, kolleeg Tessarnees. suur tänu. ei ole veel kindel, kas äh, tippkohtumine aset leiab ja loomulikult ka Iisraeli ja Palestiina vaheline konflikt öö, ähm, avaldab sellele mõju. kuid äh, samas me teame, et Vahemere Liit on ainsaks võimaluseks, et olukorda seal piirkonnas stabiliseerida. meil on vaja konkreetseid projekte, majanduslikku stabiilsust öö, mis võimalikult paljusid riike seal piirkonnas kaasaks. ja seetõttu on meie kohustus teha kõik, mis meie võimuses ja ka piisavad vahendid investeerida sellesse projekti, ma loodan, et erasektori ähm, investorid võtavad ka siin oma rolli üle. oluline on ka assotsieerumislepingu raames mitte kaotada silmist uut põlvkonda. me vajame rohkem suuremat kaubandusvahetust äh, lõuna, lõuna suunal põllumajanduspoliitika peab loomulikult tagama ka toiduainetega tarnimise kindlusega, kuid oluline on ka energia küsimus. energia tarnimiskindlus peab eelkõige aset leidma nende riikide huvides, vaatamata kõikidele raskustele ja rääkides äh, raskustest ja takistustest ja takistuste tõttu on äärmiselt vajalik, et Euroopa Liidu Vahemere Liidule saaks sisse puhutud uus äh, ind. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Tsaveila. suur tänu. meie äh, raportis Vahemere Liidu kohta me oleme rõhutanud, et ol-, äärmiselt oluline on selle piirkonna Ähm, majanduse äh, stabiliseerimine ja sidusamaks muutmine, see on äärmiselt oluline ka praeguses äh, kriisiolukorras. see näitab ka, kui oluline on, et äh, meil toimub siin lõimumine ja lõimumine peab toimuma ka lõuna-lõuna suunal. eelkõige olen ma rõhutanud oma raportis LNG-sid. see võib euro Vahemere piirkonnas lühiajaliselt majandust tugevdada. see rõhutab ka taastuvaid energiaallikate olulisust, see on ka oluline Euro Vahemere Liidu äh, piirkonna jaoks. Euroopa Liidu äh, poliitika ja strateegia äh, energiaküsimustes Põhja-Euroopa jaoks on väga hästi struktureeritud, kuid härra volinik, siin on ka üks äh, nõrk koht äh, poliitilises osas äh, lõunapiirkonnas ja, ja see tuleks kaotada. ja nüüd saavad sõna mm, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt kolleeg Janako Rahvapartei nimel. suur tänu, härra president! ma sooviksin tänada härra raportööri Bejooni ja sooviksin tänada ka teiste komisjonide arvamuste koostajaid. Vahemere Liidu äh, raport on väga oluline, sellepärast et see keskendub otseselt äh, konkreetsetele eesmärkidele, mis võivad olla väga olulise tähtsusega. oluliseks võib see olla ka äh, nende eesmärkide jaoks, mida meie siin parlamendis oleme seadnud. oluline on ka siin vaadata eelarvelist aspekti, oluline on ka vaadata, kuidas Barcelonas asuv sekretäriaat tööle hakkab ja vaja on ka tagada, et erinevad takistused, probleemid ei hakkaks takistama seda protsessi, me peame vaatama, kuidas parandada inimõiguste küsimusi, kaubandusvahetust, seal äh, lõunapiirkonnas elavate rahvaste heaolu, nende küsimustega me peame tegelema. täna leiab, äh, täna ma ei näe siin äh, eesistujariigi esindajat, ma arvan, et, ma arvasin, et Hispaania eesistujal peaks siiski olema eriline huvi Vahemere Liidu vastu ja seetõttu nad peaksid ka siin olema ja kuulama, mida raportööridel öelda on. siin on tegu ju meie pingutustega ületada äh, takistusi selles piirkonnas. ja see projekt puudutab ka Iisraeli ja Palestiina suhteid. Vahemere Liidu kaudu me saaksime leida äh, lahenduse ka erinevatele probleemidele. vähemalt me võime seda loota, me võime loota, et ei äh, jõuta enam nii mitmete konfliktideni, meie võime ainult loota, et Vahemere Liit edasi areneb ja härra president, sellel on äärmiselt oluline äh, mõju ka demokraatia arengule, soolisele võrdõiguslik-, lõik-, soolisele võrdõiguslikkusele, sellele, et demokraatlik õhkkond tekib ka Põhja-Aafrika riikides, suur tänu! ja nüüd saab sotsialistide ja demokraatide nimel sõna härra Piols. lugupeetud härra president ma sooviksin härra raportööri tervitada ja õnnitleda selle väga täpse ja selgesõnalise raporti eest loodame, et ähm, see raport peegeldab hästi ka reaalsust, reaalsust Vahemere piirkonnas loodetavasti seitsmendal juunil Barcelonas ikkagi toimub äh, Vahemere äh, riikide, riikide valitsusjuhtude tippkohtumine. ja et nad arutavad ka neid punkte, mis Bayoni raporti sees on. nüüd, mis puudutab konkreetseid punkte, Vahemere liitu, liidu arengut ei tohi halvata Lähis-Ida konfliktid, kuid me ei saa neid loomulikult ignoreerida. kuid me peaksime äh, siin leidma ka positiivseid aspekte Vahemere Liidu kaudu, kuidas neid konflikte lahendada. järgmiseks. tagada äh, tuleb ka piisav rahastamine, tuleb leida need vajalikud vahendid selle projekti äh, rahastamiseks ja investeeringuteks häid suhteid äh, tuleb äh, tagada, sünergiaid tuleb äh, luua Vahemere äh, Liidu raames. Need on suured väljakutsed ja seetõttu me peame kõik panustama nende eesmärkide saavutamisse. ma leian, et see raport on väga hea vahend, väga heaks teekaardiks lahenduste leidmiseks. suur tänu! suur tänu ja nüüd härra Vaikel äh, liberaaldemokraatide nimel. gospod podpredsednik, spoštovani gospod komissar Füüle. suur tänu, äh, härra president, härra volinik, kõigepealt ma tahaksin tänada raporti koostajat väga konstruktiivse, äh, avatud ja loomingulise koostöö eest ja tulemuseks on see raport, mis täna on meie ees. see on huvitav paljudele inimestele, mitte ainult nendele, kes selle kokku kirjutasid. siin räägitakse valdkonnast ja niisugusest piirkonnast, mis on olnud vaimu, majanduselu, innovatsiooni, kaubanduse keskmeks. kahjuks tänasel päeval on see paljude probleemide allikas, mida me kõik tahame näha lahendatuna. Vahemere liit on huvitav ja oluline projekt, kahjuks ei ole see edenenud nii kiiresti, kui me oleksime tahtnud näha. meil on nüüd hea meel, et eh, paistab olevat võimalik luua sekretäriaat Barcelonast, et saab alustada eh, projektidega, sest need projektid ongi liikuma panevaks jõuks selle liidu puhul lahendamata probleemid on poliitilist laadi, eh, nagu näiteks eh, Palestiina küsimus, eh, Lääne-Sahara. Need on väga tõsiseks takistuseks meie tööle ning meil on vaja rohkem dialoogi, rohkem tolerantsust Eh, selles regioonis. meile tundub, et eh, see projekt võib aidata kaasa eh, selle regiooni probleemide lahendamisele ning ma loodan, et see hõlmab kõiki tegijaid antud regioonis ja me peame ju lõppude lõpuks koondama oma tähelepanu tulevasele põlvkonnale, me peame neid toetama, toetama tudengite vahetust, kultuurifoorumeid, igasuguseid haridusettevõtteid, ettevõtmisi ja see loob inimestevahelise mõistmise. suur tänu ja meie järgmine kõneleja on Bena, proua Benababatu. suur tänu, eh, president, lugupeetud eh, kolleegid eh, Euroopa, Euroopa Vahemere Liit pole kunagi olnud nii oluline nagu täna ja selles raportis me püüame luua teistsuguse visi, visiooni eh, Vahemere piirkonnast. me ei räägi mitte ainult vabakaubandusest, vaid me räägime siin sellest, et tegemist on ühise tsivilisatsiooniga, mis on eh, väga pika ajalooga see eh, vägivald, millal praegu kannatavad palestiinlased, takistab meie edasiliikumist. Euroopa peab eh, siin vahele astuma aktiivselt, toetama rahu, toetama eh, Palestiina riiki eh, loomist. parlamendi delegatsioon, mis läheb Palestiinasse, vaatab, mikspärast sajad miljonid eurod, mida me mida me Palestiinasse saadame, ei ole jõudnud Palestiina koolidesse, Palestiina haiglatesse. on täiesti õudne, et Ahveti komisjoni esimees e, ilma e, delegatsiooni informeerimata, ilma komisjoni informeerimata otsustas loobuda e, otsustas loobuda delegatsiooniga ühinemisest, sest ta sai niisuguse instruktsiooni Iisraeli saatkonnast ja peab ütlema, et tema diskrediteerib tervet parlamenti. see abi, mida eh, saadetakse eh, Palestiinasse, eh, on blokeeritud, seda blokeerivad Iisraeli sõdurid ja me peame tagama, et see blokaad maha võetakse ning sellepärast ma kutsun üles, et härra Albertini astub tagasi Ahveti komisjoni esimehe kohalt, sest ta ei suuda täita oma ülesandeid ja teha seda, mida temalt oodatakse. mis mõte on siis eh, käia eh, ja jälgida valimiste käiku, kui eh, pärast mitte midagi ei tehta? palestiinlased kannatavad Põhja-Aafrika kannatab üleüldse sellepärast, et nende piirid on suletud. meie peaksime pakkuma eh, Põhja-Aafrika inimestele eh, samasuguseid mobiilsusvõimalusi nagu meie oma kodanikele, nii et jäägem oma visioonide juurde, et me võiksime olla uhked aastate pärast sellest, mis me oleme teinud. järgmisena äh, härra Meier, kaks minutit. <clears throat> suur tänu, president, Vahemere Liit on kokku puutunud takistustega ja ma pöörduksin Euroopa Liidu ja kõigi institutsioonide ning ka parlamendi poole üleskutsega tegutseda kindlalt selleks, et ületada mainitud takistused ja mitte kasutada jõudu. esimene takistus seondub Palestiina konfliktiga ja teiste konfliktide, näiteks on tegemist Iisraeli valitsusega, kes süstemaatiliselt rikub rahvusvahelisi lepinguid, Annapolisi lepingud ja teiseks on meil see Lääne-Sahara konflikti piirkond ja loomulikult äh, Põhja-Küprose sõjaline okupatsioon. Need on kõik takistused ja äh, äh, ei ole ühtegi institutsiooni, kes sooviks teoliste suhete raamistikku. seega ei saa edasi arendada suhted, kui need takistused pole kõrvaldatud. oma fraktsiooni nimel me nõuame suuremat pühendumist ja rohkem energiat nendesse ettevõtmistesse. Äh, suhetes Äh, nende osapooltega, kes ei täida rahvusvahelise õiguse nõudeid, kuid on tekkinud ka äh, majanduslik ja sotsiaalne asümmeetria ja see on üks suuremaks probleemiks Vahemere piirkonnas. mis iganes lähenemise me omaks võtame, selleks, et üle saada sellest asümmeetriast, võib juhtuda nii, et me keskendume ainult kaubandusele, majandusele, kuid ma leian, et see on vale tee. kui on tegemist asümmeetriaga, siis tuleb neil hindadega tegeleda eh, ning eh, tugevdada kaubanduslepinguid selleks, et eh, laiendada täiendavust ja solidaarsust, sest väga paljud Vahemere piirkonna riigid on vaesed riigid ja vajavad meiepoolset solidaarsust. ja seetõttu Euroopa Liidu jaoks, kui me mõtleme nendele Palestiina ja Lääne-Sahara konfliktidele, äh, on vaja rohkem pühendumist ja näiteks Lääne-Saharas ei tee Euroopa Liit seal mitte midagi. ja ei ole isegi peatatud Maroko eri, erikohtlemist ja vajalikke meetmeid pole tarvitusele võtnud järgmisena härra Salafrankos. suur tänu, härra president. mina sooviksin tänada härra raportööri Bejooni tema väga hea esitatud raporti eest. on teada, et Vahemere piirkond on paljude kultuuride kohtumispunktiks, kuid samas on see ka konfliktide katlaks ka kliimamuutus on äh, siin üheks oluliseks ähm, teemaks. majanduslik integratsioon, keskkonnaprobleemid, äh, need on äh, vaid vähesed küsimused, mis puudutavad nii eurooplasi kui ka Vahemere piirkonna riike. me peaksime tegelema ka illegaalse sisserände parema kontrolliga ja seda just Kreeka ja Itaalia piiridel sellepärast et need on just illegaalsete sisserändajate sihtriikideks. seal igapäevaselt peetakse öö, äh, lahinguid öö, äh, piiridel samuti tuleb vaadata üle ka energiaprogramm Vahemere piirkonna jaoks. suur tänu ja nüüd härra Pontus härra president, kaks tuhat kaheksa aasta oli aeg, mil härra Prantsusmaa, Prantsusmaa president Sarkozy ütles, et tal on äh, unelm äh, Vahemere piirkonna jaoks ja selleks on Vahemere liit. kuid selle loomiseks tuleb äh, teatavad tingimused täita, nimelt õigusriigi küsimused, vastastikune tunnustamine, inimõiguste kaitse ma küsiksin, et kuidas me saame rääkida ühistest väärtustest, kui ühes äh, riigis ähm, ei ole kõige äh, põhilisemadki vabadused äh, täidetud. ja ja me näeme ka, et äh, Lääne-Saharas näiteks inimõigusi äh, Äh, rikutakse või ka Tuneesias, ma võin selle nimekirjaga jätkata lõpmatuseni, kuid mul ei ole nii palju kõneaega antud. peale selle me peaksime ka äh, vaatama, kas me tõesti tahame nende riikidega kultuurivahetust äh, tugevdada ja kaubandusvahetust toetada, kas me soovime, et inimesed saaksid edasi-tagasi reisida, kui me seda tahame, siis me peame ka vaatama, milline on islami olukord Euroopas. islam ei tohi tugevdada kanda Euroopas, ma arvan, et me peaksime seda protsessi peatama. me võime küll unistada Vahemerest, seda me juba äh, Barcelona avalduses samuti tegime. muuseas, see avaldus vaadati kahe tuhande viiendal aastal üle on ka erinevaid äh, projekte sellega seotud ning see läheb meie maksumaksjatele kümneid miljoneid eurosid maksma ja vaatamata kõikidele maksumaksjate rahade raiskamisele ei ole see mitte mida, kuhugi viinud, seetõttu me peaksime selle projekti peatama. ma küll ma austan ähm, härra Albertini seisukohta ja tal on ka minu fraktsiooni toetus. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Jaakolini. <clears throat> tänan, president, volinik Vahemere liit peegeldab asjaolu, et Vahemere piirkond on strateegilise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. me ei tohi unustada ka keskkonna aspekte, äh, usutavasid, äh, infrastruktuuri, julgeoleku aspekte. Nende küsimustega ei saa tegeleda, kui Vahemere piirkonna kolmandad riigid meiega koostööd ei tee, kuid koostööraamistik Äh, vajab veel arendamist. kui me mõtleme Barcelona tippkohtumisele, siis me peame edasi liikuma. Euroopa peab tegema enda poolt suuremad panused ja kinnitused selleks, et kinni pidada Vahemere piirkonna kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepete tingimustest. me peame mõtlema strateegilistele infrastruktuuriobjektidele, nagu näiteks sadamatele Äh, kuid Vahemere mõlemal kaldal näiteks toodetakse ühesuguseid tooteid, kui me räägime põllumajandusest, me räägime jätkusuutlikust põllumajandusest, samal ajal me peame arvestama ka ühiste eeskirjade ja reeglite kohaldamisega. me peame tugevdama juhtimist ja suhetest Vahemere riikidega, me peame nõudma koostööpõhimõtetest kinnipidamist et ettevõtjatel oleks võimalik arendada äh, oma tegevust, äh, omades vajalikke tagatisi selleks. Äh, mõelda sellele, mida ütles proua Benarabatu, ma mõistan, et komisjon kaitseb oma seisukohti ja see on igati seaduspärane, et kaitstakse ka Vahemere piirkonna parlamentaarset assambleed. tänan, president ma arvan, et see, millega me siin tegeleme, ütleb härra Panseri, on olulise sammu tegemine äh, läbi selle raporti heakskiitmise. ja äh, see on suureks abiks seitsmendal juunil Barcelonas to toimuvale tippkohtumisele. no aga me teame, et selle tippkohtumise äh, korraldamine saab olema raske, arvestades Iisraeli-Palestiina suhete raskusi ja ka arvestades seda, et uue sekretäriaadi peakorteri määratlemine on takerdunud ja seetõttu see raport toimib õigesti, rõhutades seda, et konfliktid ei tohi takistada äh, edasiminekut, äh, valdkonnapõhist edasiminekut ja mitmepoolsete suhete arendamist. me ei suuda Vahemere Liidu edu tagada, kui me ei lahenda neid konflikte. tõeline väljakutse seisneb aga selles, kust leida ähm, vajalik poliitiline tahe Barcelona tippkohtumisel et loodavad struktuurid, institutsioonid omaksid vajalikke vahendeid sujuva töö korraldamiseks ja et neil oleks ka vajalikud rahalised vahendid suuremate projektide elluviimiseks. see on meie esmatähtis ülesanne. Euroopa Liit peab mõistma, et me peame äh, tugevdama oma majandusalaseid jõupingutusi lõuna suunal, vastasel juhul me ei saa neid probleeme lahendada. härra Reinaldi, suur tänu, president, volinik Äh, üks sõltumatu uurija, on rekendanud kokku, kui paljud inimesed surevad illegaalse inimkaubanduse tõttu, eh, kui nad tulevad üle Vahemere, see eh, arv on neli tuhat kakssada ja siis mõelge, mis tu-, mis eh, toimub Lampeduusas. neli aastat on juba vabatahtlikud õngitsenud merest välja laipu, kes on üle mere tulnud. ja me peame midagi tegema, et oma poliitilise lähenemise eh, vajakajäämisi tasa teha. Eh, tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega, me peame tooma uue humaanse aspekti oma poliitikasse, me peame aitama Maroko elanikke mm, järgmine kõneleja, härra Hadži Griu, kaks minutit. suur tänu, ma sooviksin eelkõige tänada härra Bejoni tema tehtud töö eest. raport kutsub üles Euroopa Liidu ja Vahemere piirkonna äh, riike üles avatud dialoogile, vastastikusele austusele ja vastastikusele äh, tunnustamisele, samuti inimõigustele kaitsele, demokraatia tugevdamisele, see on asi, mida me saame ainult toetada. kuid samaaegselt ei ole siin tehtud konkreetset ettepanekut olemasolevate poliitiliste probleemide lahendamiseks, mis seda piirkonda vapustavad. ma mõistan härra Bejoni loogikat äh, selle raporti osas. kindlasti on äh, Äh, sellel väga palju tegu ka Vahemere Liidu arenguga, kuid samas meil on väga põhimõttelisi probleeme, näiteks me peame ähm, arvestama sellega, et Gaza sektoris praegu ei toimu mitte midagi, see on väga suur viga. see ja, ja seega me ainult suurendame probleeme, kui me nendega ei tegele. me peame ja seega me õpime ainult probleemidega elama, selle asemel, et neid lahendada, me peaksime siiski palju äh, Äh, konkreetsemalt lähenema, palju äh, täpsemalt äh, ütlema, et Iisrael peab leidma pikaajalise rahumeelse lahenduse palestiinlaste jaoks. samuti, et tuleb näidata suuremat austust üles Vahemere Liidu riikide vastu, et Türgi peab lõpetama Euroopa Liidu liikmesriigi okupeerimise see on ju see, mida me alati nõuame Euroopa, kui me räägime Euroopa õigusest. Vahemere piirkonnas on erinevaid kultuure, erinevate ajalugudega riike, tegu on tuhandeaastase ajalooga ja kultuuriga. aga nendest paljudest Vahemereäärsetest linnadest ja küladest on üks asula inimtühi ja sealt põgenenud tuhandete inimeste unelmaks äh, jääb sinna tagasipöördumine. ma räägin Amahostusest äh, Küprosel. me peame äh, investeeringuid suunama selleks, et me saaksime leida Vahemere piirkonna konfliktide lahendusele, konfliktidele lahenduse, sellepärast et see peab olema rahumeelne piirkond suur tänu ja nüüd äh, härra Patten suur tänu, härra president, kui me võtame vastu eh, praeguse raporti, siis me väljendame parlamendi poliitilist tahet. siin räägita, räägitakse seitsmeteistkümne riigi ühendamisest liitu, eh, kes ei kuulu Euroopa Liitu. Eh, tegemist on nende mm, väga mm, oluliste projektidega, mis läheb maksma miljoneid euroseid, sest nendel on vaja luua institutsionaalne ülesehitus. aga mina küsiksin, kust kust tuleb raha, sellepärast et sellest pole räägitud sõnagi ja praegune raport eh, ei käsitle seda teemat. see eh, raport eh, tuletab meelde, et Lissaboni lepingu alusel on Euroopa Liidul õigus luua eh, liite nagu praegune siin. see tähendab, et on võimalik tuua kokku riigid, kes ei kuulu Euroopa Liitu ja meiega ühendada. sellest on juttu ja mitte millestki muust. järgmisena härra äh, Moltsev. suur tänu, kui äh, me peaksime Vahemere Liidu arenguga Barcelona protsessiga siduma selleks, et äh, seda protsessi kiirendada. kuid me teame, et Iisrael ja Araabia äh, riikide vastuseisu tõttu on Vahemere Liidu areng takerdunud Euroopa Liit on taganud äh, nelisada nelikümmend äh, miljonit abi juba ainuüksi Gaza sektori ülesehitamisega, sellisel juhul Euroopa kodanikud küsivad õigusega, et mispärast me Gaza sektorisse nii palju raha pumpame, kui seal kõik äh, jällegi maatasa pommitatakse, ilma et selleks mingisuguseid järeldusi tehakse. ja samuti me soovime takistada seda, et Hamas sellest, nendest rahadest abi saaks. ja nüüd on ohus ka juuni alguses toimuma äh, pidav pea, äh, äh, Barcelonas, Barcelona tippkohtumine. praegusel kriisi ajal me ei saa enam võimaldada endale selliseid miljonilisi projekte, mis, mis peaksid meile ainult prestiiži tekitama. suur tänu, ainult kolleeg Paudis. suur tänu, härra president Barcelona protsessi jätkuks äh, peaks loodama Vahemere liit ja see on ka võimaluseks äh, meie suhete arenguks äh, Vahemere äärsete riikidega. härra Bejoni raportis on kirjas, et me ei tohi mööda, et me ei tohi tähelepanuta jästa ei neid võimalusi ega ka ohte, mis on seotud Vahemere piirkondadega me peame siin arvestama ka Gaza sektori pommitamisega ja, ja Iisraeli asunduste ehitamisega palestiinlaste aladele ja sellega on äh, see areng, Vahemere Liidu areng ummikusse sattunud. seega on sattunud ka ohtu Barcelonas toimuma pidav ähm, tippkohtumine juunikuus see üllataks mind, kui me järgnevatel tundidel teada saame, et tippkohtumine edasi lükatakse, kuid see ei tähenda, et me peaksime oma eesmärkidest loobuma. ma arvan, et Euroopa Liit peaks oma vastutuse veelgi äh, tugevamalt üle võtma poliitiliste lahenduse leidmisel. me ei saa USA-le anda siin äh, konfliktide lahendamise monopoli selles piirkonnas, sest see piirkond puudutab ka meid. me ei tohiks piirduda ainult äh, oma panuse andmisega selle piirkonna äh, arendamise, tegu on ka meie julgeoleku, tegu on ka meie majanduskasvuga Vahemere riigus, piirkonnas ja seetõttu on äärmiselt oluline, et Vahemere Liidu protsess edasi areneks. suur tänu ja nüüd proua Kopa. härra president, kõigepealt ma sooviksin tänada härra raportööri selle äh, väga hea raporti eest. Vahemere Liidu areng saaks tagada Äh, tasakaalustatud suhete arengut äh, Vahemere äh, riikide vahel. Vahemere piirkond peab saama stabiilsuse ja rahu piirkonnaks, kus austatakse inimõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid. Sotsia-, sotsiaalsed ja majanduslikud erinevused nende riikide vahel on fakt ja seda teravdab veelgi majanduskriis. seetõttu on vajalik Euroopa Liidu panus koostöösse ja kaubandusse seal piirkonnas kliimamuutused, energiaküsimused on samuti väga tungivad küsimused, millega tuleb tegeleda ka Vahemere piirkonnas. me loodame ka piirkondlike eh, suhete, piirkondliku usalduse tekitamise kaudu ületada olemasolevad konfliktid. ja usalduse loomine on vajalik pikaajalise lahenduse leidmiseks, selleks et see aga kõik aset saaks leida, selleks, et ähm, Euroopa Liidu projekt saaks edukaks, vajame me ka finantsvahendeid ja siin me ei tohiks säästa. suur tänu ja nüüd härra Pelder. suur tänu, härra president. ma tänaksin äh, selle eest, et äh, ma ikkagi kõne aega sain sellepärast, et äh, ma pidin veel Ahveti erakorralisel koosolekul ähm, käima punktis viis ütleb härra Bejon oma raportis, et siin on tegu ka ähm, pikaajalise jätkusuutliku lahendusega Lähis-Ida konfliktile. me peame tegema kõik selleks, et mõlemad, et kõik pooled äh, panustaksid lahenduse leidmisele. mina olen Iisraeli delegatsiooni juht ja se-, nii selles funktsioonis kui ka parlamendisaadikuna soovitaksin seda punkti toetada, kuid ma seoksin sellega kaks tingimust, mis tuleb täita. esiteks tuleb leida kahe riigi lahendus, see tähendab, et Iisraeli ja palestiinlaste riigi koos eksisteerimine tuleb tagada. teine eeltingimus. Vahemere liit peab äh, panustama ka suurema usalduse tekkimisse äh, Vahemere piirkonnas. see tähendab seda, et võideldakse äh, juutide vastaste ähm, hoiakutega ja, ja tegevustega. vastasel korral äh, me, meie projekt ei ole edukas, see on teatav lakmustest. suur tänu ja nüüd härra Millenmoon. suur tänu, ma tahaksin täpsustada meil on vaja ka eesistuja esindajat siin ja see isik oleks pidanud täna ka sõna võtma. on tõeline probleem, et täna kede, kedagi eesistuja esindajatest kohal ei ole. daamid ja härrad, Vahemere liit tähendab rahu, heaolekut ja julgeolekut. see peaks olema meie äh, Vahemere liidu peamine eesmärk. loodetavasti tippkohtumine järgmisel kuul toimub ja ma tahaksin õnnitleda härra Bejoni, olen talle tänulik, et ta on olnud väga avatud ja konstruktiivne Vahemere Liit ja Euroopa Liit peaksid lähenema ja peaks lähenema ka Vahemere lõunakaldale. on olemas küll poliitilisi, kultuurilisi, demograafilisi erinevusi ja üks taolistest erinevustest on tekkinud äh, majanduserinevuste tõttu kahe kalda vahel. meil on Vahemere Liit, see on suur projekt, meil on äh, kahepoolsed äh, võimalused assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ja need on kõik võimalused, mis äh, annavad meile võimaluse lähendada Vahemere kahel kaldal olevaid riike. me ei saa halvata seda progressi ja seda protsessi, me peame samuti mõtlema sellele, et et meil on vaja ka äh, Vahemere piirkonna parlamentaarsed assambleed, millel oleks korralik sekretariaat ja eesistuja Äh, kuid me ei tohiks takerduda konfliktidesse, me peaksime abistama lahenduste otsimisel, kuid meie ei saa olla lahenduse vahendiks. ja meie koostööd ei tohiks need konfliktid omakorda blokeerida ja asjaolu, et Vahemere Liit peaks esmatähtsat tähelepanu pöörama koostöölepingu neljandale peatükile äh, mis puudutab rändevoogu, siis sotsiaalset õiglust ja sotsiaalset võrdõiguslikkust me vabandame nõukogu, me vabandame nõukogu, nõukogu esindaja ei saanud osaleda, sest täna on neljapäeva hommik ja algselt oli see arutelu kavandatud esmaspäeva hommikuks, seega nõukogu saadab oma vabandused. protseduuriline küsimus härra Posselt. härra president, ma paluksin teid tõesti, et te triloogis panustaksite sellesse, et nõukogu oleks alati esindatud esmaspäeviti siin. me äh, üks eesistuja oli meil siin ka teistel päevadel ja minu meelest peaks eesistujariik olema esindatud ikkagi täiskogu äh, istungitel. härra president, jah, suur tänu, ma kindlasti teen seda, ma lihtsalt edastasin äh, eesistuja äh, teate, suur tänu. meie järgmine kõneleja on kolleeg Andres Pärija. tänan, president, härra volinik. rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis Äh, me arutasime seda raportit ja me täname, et me saime koostööd äh, raporti auto, me vajame Vahemere Liitu praegu veelgi enam selleks, et tugevdada meie suuremaid projekte ja äh, leida lahendused äh, kriisist väljumiseks. me vajame teadusuuringuid, me peame tegelema kliimamuutustega, lahendama veevarustusprobleeme, tagama jätkusuutliku arengu. kõigil nendel põhjustel meil on vaja kaubandus- ja majandussuhteid selle piirkonnaga Äh, nii keskpikas kui ka pikemas perspektiivis me vajame vabakaubanduspiirkonda, me peame avama tollipiirid, me peame arendama turgusid lõuna-lõuna äh, suunal ja Barcelona tippkohtumisel valmistatakse ette uued kohustused ja kaalutakse uut olukorda. Äh, see, et me koos võtame jälle kohustused selleks, et parandada majandus- ja sotsiaaltingimusi selles piirkonnas, me peaksime olema eestvedajaks Vahemere Liidus. härra Mauro suur tänu, president. täna on näha, et eh, Vahemere äärsed rahvad hoiavad kokku, nii nagu eh, härra Rinaldi meile tuletas meelde, eh, just nimelt migratsiooni kaudu. rändevood tekitavad probleeme nii majanduslikke, sotsiaalseid kui humanitaarprobleeme, mis mõjutavad eh, tulevikku mõlemal Vahemere kaldal eh, neid maid võib vaadata kui olulistena Euroopa majanduse jaoks. kui me oleme kohal kogu regioonis, siis see aitab, siis see aitab kaasa sellele, et me ei korda Barcelona protsessi vigu, me tegime nii tohutult palju vigu Barcelona protsessiga, me teeme ju praegu tagasikäiku, meil on kõigepealt vaja juua eh, luua sotsiaalkultuuriline inimlik dialoog selleks, et me kasutaksime ära neid tsivilisatsiooni poolt loodud positiivseid aspekte asi on ju heas koostöös ja kõigepealt tegelikult majanduslikus koostöös on vaja äh, äh, kaubandussuhteid, sest et niimoodi me saame vähendada mm, probleeme mõlemal pool äh, Vahemere, Vahemerd. meil on vaja ka poliitilist dialoogi, et kõik maad oleksid hõlmatud sellest dialoogist nüüd ma tuletan teile meelde, et kell kaksteist on hääletus, ärge ületage oma aega. härra eh, Pirillo, eh, president, eh, riigipeade tippkohtumine, mis toimub seitsmendal ja kaheksandal juunil Barcelonas, moodustab või on väga oluliseks verstapostiks Vahemere koostöö alal. see loob aluse eh, turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks ja just nimelt sellepärast peame me eh, kasutama seda võimalust. meil on vaja arengustrateegiat, meil on vaja eh, projekte, mis aitavad struktureerida seda regiooni, edendada majandust rahu on kahtlemata äärmiselt oluline projekt, aga samuti on meil vaja ka regionaalset sõltumatut energiaturgu. vaja on edendada teaduslikku tehnoloogilist innovatsiooni, kasutada ära viimaseid uuringuid, et see regioon suudaks vastu seista üleilmsele konkurentsile. Next for one and a half järgmisena härra Freda, poolteist minutit. suur tänu. ka mina sooviksin öelda, et äh, Vahemere Liidu idee välja äh, pakkumisest peale on juba mõnda aega mööda läinud. me peame vaatama ka üle, millised on meie arengueesmärgid ja perspektiivid. kolleegi Bejoni äh, raportit ma tervitan ja ma õnnitlen teda tehtud töö nimel mis puudutab äh, juunikuus toimuma pidavat äh, tippkohtumist Barcelonas, siis see on äärmiselt oluline, see, see näitab ka, kui edukaks see projekt saab äh, muutuda. me teame, et Vahemere piirkond on äärmiselt oluline, see on teat-, teatavasti kahe kontinendi ristumiskohas ja kult-, selle kultuuriline rikkus on samuti väga oluline. Öeldi ka juba siin eelkõnelejate poolt, et tippkohtumine võib-olla lükatakse edasi ma arvan, et me peaksime tegema kõik selleks, et tippkohtumine saaks mitte ainult kohaks, kus tehakse olulised järeldused, vaid ka selleks, et vaadatakse, mida on saavutatud. oluline on, et me saaksime ületatud ka institutsioonilised takistused. Need kuus strateegilist projekti tuleb edasi viia, sellepärast et see on minu meelest otsustava tähtsusega. tegu on siin usaldusväärsusega, usaldusväärsusega äh, Vahemere piirkonna ja Vahemere Liidu jaoks ja seetõttu äh, tuleb seda mitte vastavalt ainult finantsiliselt varustada, vaid tuleb teha ka kõik selleks, et sekretäriaat saaks normaalset tööd teha. peale selle on siin olemas ka parlamentaarne komponent ja ka siin tuleb panustada selleks, et ähm, ähm, Euroopa Vahemere Liit saaks edukaks demokraatlikuks projektiks. suur tänu! ja nüüd vaba mikrofoni voor ja kõik saavad sõna üheks minutiks, paraku meil on aega vähe, seetõttu ma kõigile soovijatele sõna anda ei saa. proua Angelilli kõigepealt. suur tänu, härra president. Euroopa Parlamendi poliitiliseks prioriteediks peab olema see, et Barcelonas äh, toimuv tippkohtumine muutuks edukaks, sellepärast et äh, peale Pariisi konverentsi on olnud kaheaastane paus me teame, et me peame illegaalse sisserände vastu võitlema, me peame võitlema inimõiguste rikkumise vastu, kuid siin on olemas ka majanduslikud olulised aspektid Vahemere piirkonnas, sellepärast et seal on äärmiselt suur potentsiaal, kui räägime siin näiteks taastuvast energiast, siis äh, siin me peame äh, päikeseenergia projekti Vahemere piirkonnas toetama, samuti on äärmiselt oluline sellesse projekti kaasata ka haridusasutused äh, Vahemere piirkonnas rahuprotsess on samuti üheks prioriteediks ja seda äh, tuleb toetada ka majandusarenguga, äh, selleks, et ka sotsiaalset ühtekuuluvust äh, tagada, see võib ka viia konfliktide lahendamiseni. suur tänu, proua Anželilli ja nüüd järgmine kõneleja. suur tänu, härra president, härra volinik, daamid ja härrad Vahemere liit on väga oluline intellektuaalne projekt ja sellest sõltub, kas me oleme valmis erinevate kultuuriliste ja ühiskondlike äh, traditsioonide vahel sildu heitama. me peame võtma seda kui võimalust ja mitte kui, ja me ei tohi näha erinevustes ohtu. oluline on see, et äh, me äh, tagaksime ka naistele võrdõiguslikkusele, võrdõiguslikkuse selles piirkonnas Vahemere eh, Liit peab tegelema ka nende küsimustega, mitte ainult sellepärast, et eh, meil kahe tuhande üheksandal aastal oli Marrakechis eh, konverents, kus lubati toetada soolist võrdõiguslikkust ja kus lubati ka võidelda naiste vastu suunatud vägivallaga. naiste õiguste kaitsmine suurendaks ka Vahemere riikide potentsiaali. meil on vahe, meil on küll erinevad traditsioonid ja erinevad takistused, mida tuleb ähm, ületada. suur tänu ja proua Komi. suur tänu, president, kolleegid. ma arvan, et Euroopa Liit peab toetama Vahemere Liidu loomist poliitiliselt ja ka rahaliselt. seitsmendal juunil Barcelonas eh, saavad eh, kokku nelikümmend kaks eh, riigipead, kes esindavad seda regiooni. me peame tagama Vahemere Liidu töö edukuse mina olen Rahvapartei eh, variraportöör ning eh, me arvame, et on äärmiselt oluline luua vabakaubanduspiirkond eh, selles regioonis tuleb hõlmata teadustegevust, oluline on lairibaühendus, infotehnoloogia, hõlmata on vaja VKE-sid mis puudutab viimast punkti, siis just nimelt, ehm, just nimelt ehm, on vaja arendada VKE-sid, selles osas saab kaasa aidata e, Euroopa Liit. suur tänu, Mr. Kommi, härra Tänan president Sarkozy ettepanek Vahemere Liidu loomiseks oli Prantsuse eesistumise kõrgpunktiks Euroopa Liidu. kuid sellest ajast peale on see tuhmunud ja see ei ole sugugi halb, sest Euroopa Liit ta arendab oma naabruspoliitika raames lõunamõõded ja seda pärast kahtekümmend aastat Barcelona protsessi käivitamisest. Euroopa maksumaksjatel on ebaselge arusaamus sellest, miks dubli-, dubleeritakse püüdlusi ja rahalisi vahendeid kahe protsessi säilitamiseks. mis iganes saab olema kaheksandal juunil Vahemere Liidu tulevik, me ei tohiks äh, unarusse jätta meie naabruspoliitika idamõõded nagu Euronesti assamblee peaks tegutsema, nagu on tegutsenud Vahemere piirkonna parlamendi assamblee. probleemid on tekkinud seoses Valgevene osalemisega. Euroopa Konservatiivide Reformimeelsete fraktsioon toetab igati sellega, et härra Labratini loobus äh, Lähis-Ida delegatsiooni juhtimisest ja seda vastuolulist küsimust on täna hommikul juhatuses äh, arutatud ja igasugune usaldamatuse äh, hääletuse on see, millel meie oleme vastu. tänan, härra Tänan härra Obermeier. suur tänu, härra president. Vahemere piirkond on Euroopa kultuuride hälliks, kuid Vahemere, Vahemeri on ka sillaks äh, illegaalsetele sisserändajatele, kelle sihiks on jõuda Euroopa Liitu ja seetõttu me peame sellega tegelema ka oma öö, äh, kuue äh, prioriteedi all, seega tuleb neid prioriteete täiendada me peame Põhja-Aafrikast äh, tulenevat äh, illegaalsete sisserändajate voolu peatama. siin peab äh, Euroopa Liit võitlema ka inimsmuugeldajate vastu ja sellega seotud kuritegevuse vastu. me peame teavitustööd tegema just lähteriikides. selgeks tuleb teha see, et et Euroopas ei ole mitte ühe jaoks tagatud töökoht ja hea elu ja et illegaalseid sisserändajad saadetakse nende koduriikidesse tagasi. suur tänu ja nüüd äh, kolleeg Baldassari. suur tänu, härra. suur tänu, president ja volinik. vaatamata sellele, et Vahemere Liit on käivitatud ja äh, ees seisab tippkohtumine, äh, on veel ebaselgelt määratletud, milline saab olema Vahemere Liidu poliitika ja puudub ka majanduslik äh, nägemus sellest, kuidas seda piirkonda stabiliseerida, kuid äh, potentsiaal on tohutu suur. üks kolmandik maailma meretranspordist toimub Vahemere piirkonnas. nii Hiina suunaliselt kui ka Euroopa riikidest läbi Suessi kanali meie vetesse. Lähis-Ida ja Aafrika Äh, on piirkonnad, kus riigid arenevad kiiresti, kuid meil on vaja mitmeid elulise tähtsusega valdkondi, äh, et kaasata neid äh, võitlusesse ebaseadusliku rändega. meil on vaja luua vastav struktuur Vahemere Liidu jaoks, sekretäriaad, eraldada rahalised vahendid selleks, et kindlaks määrata ka osalemine projektides kui me räägime transpordivaldkonnast, rahvusvaheliste eh, koridoridest, taastuva energia kasutamist, päikeseenergia kasutamise projektidest. Eh, üks Prantsuse diplomaat on öelnud, et Vahemere piirkond kujutab ette äh, eh, mittekõrbelis tsivilisatsiooni. järgmisena härra Baldassare. Thank you, uh, Mr President. Um, while I will leave aside Eh, jätan... suur tänu, härra president. ma jätan kõige olulisema küsimuse kõrvale, see on nii, kuidas Euroopa maksumaksjad küll maksavad kõikide nende asjadest kinni, kuidas me peame üleval seda eh, sekretäriaati ja kõiki muid organisatsioone, millega täna hommikul on siin välja tuldud. minu arvamus on selline, et eh, mitte mingisugust kindlust ei ole, et et tähendab, on kahtlemata selge, et stabiilsus Vahemere regioonis on Euroopa Liidule eh, kasulik. kuid eh, kas ei peaks eh, need riigid ise, kes seal olevad, vastutama oma majandusliku arengu eest ja ma toon välja veel ühe aspekti. see on eh, Põhja-Iirimaal eh, kartul, mida Marokost saadeti tagasi. me oleme sinna saatnud eh, kartuleid, ma ei tea, kui kaua aega need kasutatakse seemnekartulina ja nüüd praegu marokolased saatsid selle tagasi. me oleme teinud seda tööd kümneid aastaid, ma ei saa aru Eh, mis toimub ja mul oleks väga hea meel, kui komisjon selle probleemiga tegutseks, aga ma ütlen, et on vaja vastutust ka nendelt, kes selles regioonis elavad. suur tänu, proua Toots ja nüüd eh, eh, volinik Fuule. suur tänu, proua härra president, tõepoolest tegemist on olnud väga huvitava ja ehm, kasuliku arvamuste vahetusega. nii et härra president, eh, meil on tõesti olnud väga hea arutelu sellel teemal. ma olen nõus nendega, kes ütlevad, et me oleme kaotanud aega, eriti sekretäriaadi loomisel. ja ma jõuan selle teemani eh, täpsemalt hetke pärast. aga siin on olulisi küsimusi kuidas me tagame, et see, eh, mis toimub Lähis-Idas, eh, ei võtaks ehm, Vahemere regiooni eh, pantvangi ja vaatame siis, mis saab tippkohtumisel me kahtlemata käsitleme seda probleemi ja vaadake, milline on siis vahe, valitsustevahelise koostöö äh, lähenemine võrreldes liidu loomisega ja tõepoolest äh, viimastel kuudel on Hispaania äh, töötanud väga tõsiselt selle teema kallal koos komisjoniga, me oleme töötanud selle nimel, et saaks kokku pandud sekretäriaat Hispaania eesistujana, on näinud palju vaeva, et Barcelonas toimuks tippkohtumine. sekretäriaat ei pea mitte ainult kokku tulema, vaid ta peab saama ka raha oma tööks. me saadame sinna oma eksperdi, et tõepoolest tagada projektide vastavus Euroopa Liidu poliitikatele. ja just nimelt niimoodi suudame me tagada selle, et järjest rohkem projekte eh, oleksid kasulikud Euroopa Liidu liikmetele. ja sellega seoses tahaksin ma öelda veel seda, härra president, et on toimunud ja toimub terve rida sektoriaalseid koosolekuid, näiteks järgmisel nädalal merendusalane koosolek Marseilles, siis saavad kokku põllumajandusministrid Kairos kuna eh, Vahemere regioon on äärmiselt oluline meie naabruspoliitika valguses, siis eh, tõepoolest paljud lõunapoolsed riigid Vahemere kaldal tahaksid saada äh, E, eristaatuse, aga see toob kaasa ka e, vastutuse, sealhulgas tuleb hõlmata mobiilsuse küsimused, inimõigused ja nii edasi, need on äärmiselt olulised küsimused. ma olen nõus nende parlamendiliikmetega, kes on kutsunud meid üles looma suurema sünergia. ja viimasena Mm, ütleksin ma seda, et me oleme e, täiesti kindlalt seda meelt, et tuleb töötada koos Euroopa Parlamendiga. E, tulemas on e, naabruspakett ja tõepoolest me hindame siis kõiki neid suundi, mis me naabruse vallas hõlmame suur tänu, härra volinik ja nüüd ma annaksin sõna raportöörile, härra Bejonile. tänan, president, volinik, kõigepealt kolm lühikommentaari. Ähm, kaastunne, nördimus, solvangud ei käi koos poliitikaga. me ei taha muidugi ignoreerida äh, olemasolevaid konflikte Lääne-Saharas, Küprosel ja ka Palestiina territooriumil, kuid lähenegem küsimusele tõsiselt. meie ühises julgeoleku välispoliitikas ja toimuvates läbirääkimistel, eh, kas me ütlesime, et Vahemere Liit peab kõik need lahendama? ärgem ajage asju omavahel segamini, me peame tegutsema tulemuslikult ja ka mina olen äh, nördinud e, e, sellepärast, et nõukogu nagu eesistuja pole kohal ja see näitab poliitilise tahte puudumist. ja jääb mulje, et seitsmendaks juuniks äh, kavandatud tippkohtumine on seatud kahtluse alla. vähemalt parlament on tõsiselt suhtunud asjasse, vastutustundlikult suhtunud asjasse, käsitlenud pikaajalisi perspektiive Äh, ja mõelnud nendele takistustele, äh, mis on olnud meie teel ja äh, kriisi ajal me peame pöörama suuremalt tähelepanu majanduskasvule. me vajame kaubasuh-, kaubandussuhteid maailma teiste riikidega. seega Vahemere Liit on oluline meie jaoks ja valitsusjuhid ja riigipead ei ole alati tulemuslikult toiminud, kui nad peaksid sellega nüüd arvestama ja hakkama tegutsema. tänan, hääletus selles raportis toimub täna hommikul ja arutelu on lõppenud ja nüüd järgmine päevakorra pro-, äh, eh, punkt äh,, härra Kirillovi raport vajaduse Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia strateegia järele. härra Kirillov, neljaks minutiks härra president, lugupeetud volinik Füüle, kolleegid, ma tahan kõigepealt tänada vari-.